igapäevases töös. loodetavasti organiseerite te tööd ka tulevikus sama hästi, kui tegite seda täna õhtul. suur tänu, proua komisjoni liige ma loodan, et Euroopa Parlamendi ja komisjoni koostöö saab olema tulevikus niisama hea kui meie kahevaheline koostöö täna õhtul ja ka teiste koostööpartneritega täna. ma tänaksin kõiki sõnavõtte, kõikide sõnavõttude eest. meil on üks resolutsiooni ettepanek, aga arutelu on tänaseks lõppenud, nii et jätkame oma tööd homme, kus toimub hääletus. suur tänu teid kannatlikkuse eest ja head rahulikku ööd teile! tööpontja hol- vabandust, järgmine päev, osaistungjärg jätkab ka homme kell seitseteist, homme seitsmeteistkümnendal juunil kella üheksa ja kestab siis kella üheni